valdkond suudab kokku leppida, astumaks vastu tuleviku väljakutsetele ja muutmaks Hispaania tugevamaks riigiks. suur tänu! käesolevaga oleme lõpetanud ka selle päevakorrapunkti. tänane istung on lõppenud, jätkame homme kella üheksast. päevakord on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel tänan